deschisă ședința de astăzi primul punct tere hommikust, daamid ja härrad, meie istung on avatud, esimene punkt päevakorras on äh, siis ähm, arutelu inimõiguste